selle punkti kohta ja öö, hääletus leiab aset öö, kohe varsti ja nüüd olemegi jõudnud hääletuseni. kõigepealt on kuus resolutsiooni ettepanekut surmanõutluse kohaldamise kohta Valgevenes ja see ühine resolutsioon, mille on esitanud kuus fraktsiooni et me võime hääletada, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. mulle tundub, et äh, ühel häälel vastu võetud, edasi Egiptust puudutav resolutsioon. tegemist on samuti kuue öö, äh, fraktsiooni ühisresolutsiooniga muudatusettepanekuid ei ole, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. samuti üksmeelselt ühel häälel vastu võetud. edasi, surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis. meil on ühisresolutsioon. kodukorda puudutav punkt aitäh, et mulle sõna andsite, ütleb härra Chichester. mul on väike segadus siin Ähm, mulle tundub, tundus, et äh, siin oli üks resolutsioon enne ühisresolutsiooni hääletust, aga nüüd tundub, et siin on ainult äh, ühisresolutsioon. EFT resolutsioon eraldi enne. härra Chichester, jah, meil oli Jaapani osas EFT resolutsioon, aga praegu me räägime Egiptusest ja Jaapan on järgmine. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut ja üks ühine viielt fraktsioonilt. enne kui me saame EFT resolutsiooni käsitleda, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ehk siis saame nüüd jätkata ühise resolutsiooni ettepanekuga viielt fraktsioonilt, sellel ei ole muudatusettepanekuid, ehk siis saame hääletada kogu teksti osas. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, neli erapooletut protokoll saab äh, heakskiiduks äh, teie ette järgmise osaistungjärgu alguseks. soovin kõigile oma kolleegidele head koduteed. proua Korhola. tänan, härra president, ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma hääletasin poolt, aga ma ei toiminud hääletusmasin. zu protokoll, Frau Kollegin Korhola, ich wünsche oleme selle teadmiseks võtnud, et proua Korholo, nagu ma ütlesin, soovin kõigile head koduteed ja kui ilm teid kuidagi takistab või Saksamaa streigid,